Lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga. eilse istungi osa protokoll on välja jagatud, kui keegi ei soovi seda kommenteerida või parandada, loeme me selle vastuvõetuks. ning järgmine sisuline päevakorrapunkt